allora riprendiamo cari colleghi passiamo alle dichiarazioni di voto relatsioone ines ayala sender sul. nüüd eh, läheme hääletuste eh, selgituste eh, juurde härra pospil saab sõna esimese raporti hääletuste selgituse juurde ines ayala senderi raport palun. aitäh mina toetasin seda raportit. kuna ma olen tšehh, siis peame ütlema, et on väga kahju, et eh, nii palju sellest raportist oli pühendatud meie peaministrile, kes kasutas oma ettevõtteid, mis ei ole praegu enam tema nimel. ja asi puudutab siis Euroopa raha väärkasutust. asja uuritakse ning me saame alles hiljem ilmselt teada siis, mil määral härra Babiši tegevus on vastuolus Euroopa õigusega. aitäh, härra Hanna! üks minut aitäh no,. alati on asi rahas, eks? Euroopa Liit on muutunud äh, väga tõhusaks mehhanismiks, mis kogub raha inimeste käest kokku ja jagab selle õnnelikele süsteemi liikmetele laiali. me äh, ei ole selles mõttes muidugi unikaalsed, et eks kõik valitsussüsteemid seda teevad. unikaalne on aga see, et mil määral nende, mil määral kõige sellega kaasneb ebatõhusus, kaugvalitsuse ebatõhusus. iga parlamendi ülesanne on valitsust kontrollida, ent paraku meil see nii ei ole, sellepärast et Euroopa integratsiooni huvides lõpuks parlament ikkagi võtab, asub komisjoni poolele maksumaksja vastu rõhutades, et meil on vaja integratsiooni, integratsiooni ning nii on see olnud algusest peale. Eh, aitäh. Justitia honorevole Messerschmidt, praegu. Äh, raport, mis puudutab äh, Euroopa kohust üldeelarve täitmisele kinnituse andmine, härra Messerschmidt ei paista kohal viibivat siis äh, läheme edasi järgmise raporti juurde, Sarvamaa raport äh,, äh härra äh, Maier, Euroopa Ravimiamet. aitäh, viissada miljonit naela arve, sellepärast et äh, Canary Wharfi üürilepingut ei õnnestunud lõpetada, on tõelis-, tõeline raiskamine ning täpselt samuti on väga kahju ka, et EMA läheb ära, Euroopa Ravimiamet läheb ära Ühendkuningriigist ja kõik eksperdid ja spetsialistid sellega koos. viimase kahekümne aasta jooksul on, on tema töö olnud väga oluline, võimaldades äh, saada äh, saada litsentsi ravimite turustamiseks kõigis riikides korraga. brittidel enam nii, nii lihtne see asi olema ei saa, meil tuleb nüüd paralleelselt hakata testima ravimeid selleks, et saaks neid müüa Euroopa Liidu riikidesse. kulud suurenevad ning vähem jääb raha teadus- ja arendusuuringuteks. ning suurenevad kulud brittidele ravimite jaoks ning jääb vähem raha äh, meie tervishoiuteenustele, mis on vastupidine sellega, mida inimesed arvasid ennast toetavat, kui nad lahkumise poolt hääletasid. hästi, aitäh, veel Sarvamaa äh, raport, härra Messerschmidt ei ole endiselt saabunud siis läheme edasi järgmise raporti juurde, Panseri Breda Engel-Kerens, härra Tannok saab äh, sõna kaheks minutiks fraktsiooni nimel. austatud president, EC nimel tahaksin tänada raportööre ja variraportööre selle väga positiivse ja viljaka koostöö eest kompromissi ettevalmistamisel selles suhteliselt keerulise teema osas mul on väga hea meel seda dokumenti sellisena näha praegu muudatustega komisjoni Eh, tekstile lisaks. see annab Euroopa Liidule võimaluse te-, toimida tõhusamalt ning ka, eh, ka kulutõhusamalt nendes valdkondades. olukorras, kus eh, Venemaa üritab õõnestada idapartnerluse riiki ja lõunariikidel on probleemid, on Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa naabrusriigid meile olulisemad kui kunagi varem mul on hea meel, et see konsolideeritud vahend nüüd sellisena tuleb, aga paraku on meil endiselt erimeelsusi ka meie fraktsioonis teatud aspektide osas ning nende aruteludega tuleb jätkata järgmise parlamendi ajal. arvestades rahade kasutamise piiratust, geograafilist piiratust, on praegu rahad suunatud ühtedele riikidele teiste arvelt. mul seoses üheksakümmend viis protsenti äh, nõue, et see peab vastama arenguabi OECD kriteeriumitele, on, on positiivne, see on äh, rohkem kui üheksakümmend kaks protsenti, mille alguses komisjon ette pani. EFSD arendamine on, EFT, EFSD plussiks on samuti väga head ning välisteenistus garantii ka. Need ettepanekud täiendavad praegust kokkulepet Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel nagu on ette nähtud muudatusettepanekus kuuskümmend viis. lahkuva Briti parlamendi liikmena Brexiti tõttu on mul kahju, et ma ei saa parlamendis olla, kui selle vahendi üle hakatakse läbi rääkima järgmise parlamendi ajal ning mul on kahju, et Ühendkuningriik ei saa osaleda äh, algatuses, mis äh, mis võimendab meie liikmesriikide jõudu äh, tänu ühisele tegevusele aitäh. aitäh, Sara Franco Frankensteini raport äh,, härra Donjon, teil on sõna. austatud president, et Euroopa Liit pühendab osa oma väliseelarvest stabiliseerimisele naaberriikides, eriti Balkani riikides, on igati arusaadav. Prantsuse delegatsioon siiski jäi erapooletuks, sellepärast et meil on reservatsioonid kahes küsimuses IPA kolm ettepaneku osas. ühelt poolt äh, raha, mis on ette nähtud Türgile, mis on mitte Euroopa võim regioonis, see raha tundub liiga suur, arvestades neid probleeme, mida me näeme seoses rändega ja äh, sellega, et rände osas on eraldi rahastus. ning äh, ühinemiseelse abi osas on, on üleval probleemid, sest siin on äh, ühinemiseelne protsess on poliitiline protsess ning mõned riigid, kellele raha on ette nähtud, ühinemiseelse abi rahad, ei ole isegi kandidaatriigid, nii et äh, seetõttu tuleks seda vahendit muuta ja seostada see tõesti laienemisega. see oligi äh, viimane äh, selgitus. nüüd katkestame istungi kuni kella kolmeni.